ka samas suunas äh, nende ideedega, mille on välja käinud juba komisjon, annan sõna kolleegile. suur tänu ja suur tänu kõikide nende märkuste ja panuste eest tänase arutelu vältel, väga palju huvitavaid mõtteid äh, sai omavahel jagatud ja me oleme väga tänulikud teile ähm, selle panuse eest ja aitavad kindlasti meid edasi järgnevatel sammudel oma aruandega. mõte, et äh, meil on vaja elukestvat õpet, on muidugi väga oluline ja peaks tõesti peegelduma ka tulevikuplaanides energiaühenduse väljakujundamisel. tuleksin siis nüüd äh, härra Turmese kolmese, kolme küsimuse juurde. kõigepealt, mis puudutab hierarhia sissetoomist, nii nagu näiteks on Euroopa prügimajanduses äh, väga väärtuslik märkus ja võib-olla miks mitte sellele mõelda, eriti kui me tahame omavahel äh, ühendada tsentraliseerituse ja detsentraliseerituse, sellisel juhul on meil vaja suuremat äh, normide hierarhiat, et toetada detsentraliseeritust lähenemist. nüüd see kurikuulus Moroni direktiiv, äh, vana lugu juba söe- ja teraseühenduse aegadest pärit, kus siis kohus hoiatas selle eest, et ei delegeeritaks liiga palju pädevusi ähm, agentuuridele ja see on uue regulatiivse asutuse puhul täiesti ära reguleeritud, nüüd võib-olla isegi natuke liiga karmilt äh, juriidiliselt seisukohast, kuid võib-olla uue lepingu äh, variant võiks anda meile selles osas teatava eelist, eelise, et me saaksime siis lahti nendest poliitilistest ja juriidilisest piirangutest, mida Maroni doktriin meile peale surub ja alustada siis uuesti puhta lehega. ja viimane märkus härra Turmeselt, et kuidas me saaksime parandada oma positsioone ka maagaasi ostmise puhul sel-, selle juures ma ütleksin kindlasti, et me peaksime ühtsema rindena tegutsema ostjatena, muidugi rikkumata siis konkurentsipoliitikat, kuid kindlasti kuidagi peaks meie mõju olema suurem ja võib-olla saaks seda saavutada läbi info vahetamise ettevõtete vahel, kui räägitaks läbi koos ühe tarnijaga, et jõuda ühisele platvormile kuid kõik see muidugi vajab edasist tööd, edasisi arutelusid selle kohta, kuidas me saaksime liikuda oma eesmärkide suunas. suur tänu, ütleb härra president. kui kellelgi on veel lisaküsimusi sinise kaardiga võib-olla ja juba on kaks soovijat, piisab äkki kolmest-neljast. Teil on kolmkümmend sekundit, mitte rohkem suur tänu, härra. suur aitäh, ma esindan siin samal ajal Belgia valitsust ja ka regioonide komiteed. tahan tänada eksperte ja suur aitäh ka selle päeva organiseerimise eest, ma olen veendunud, et Euroopa Liidul on vaja uut jõudu ning ma olen kindel, et Euroopa Energiaühendus ning uus leping ka seda uut jõudu Euroopa Liidule annaksid pikk tee on meil veel käia ja see on väga tänuväärne teist, et te siin teed näitate. meil on sa-, võimalik saavutada oma eesmärke vaid juhul, kui meie kodanikud meid toetavad ning samuti on kohalikud omavalitsused siin oluliseks teguriks. regioonide komitee käis välja merepakti linnapeade pakti. ja minu arvates just nimelt see äh, pühendab äh, tähelepanu sellele, kui oluline on kaasata meie kodanikud. suur aitäh teie märkuste eest ja nüüd palun järgmine küsimus um, härra Svoboda, suur tänu, härra president, mul on väga lühikene küsimus äh, aruande esitajatele ma istun siin teist äh, vasakul. Te olete nüüd selle aruande koostanud, kuid kas keskendute siis tulevikus detailidele, arvestades ka sellega, mida täna siin on öeldud, kas te jätkate seda mõttelõnga? ideed on head, kuid äh, hakkame rääkima ka detailide tasandil, rääkima takistustest, nii et küsimus teile, mida te siis tulevikus edasi teete, mida meie peaksime teie aruandega edasi tegema? suur tänu! Anna Zalewska, äh, olen Poola Seimi liige. ma hindan kõrgelt tänast kohtumist, teen väga lühidalt, sest kavatsen äh, pikemalt rääkida töögrupis, kuid siiski üks lühikene märkus mul on. kui me räägime sätetest, mis peaksid ühtset energiapoliitikat toestama, siis äh, sõna leping on siin võtmetähtsusega, seda tuleks äh, vältida, sest et kõik hoiaksid sellest pigem eemale kuid me tahaksime siiski täpsemalt teada, millises raamistikus me siis äh, kavatseme hakata rääkima ühtsest energiapoliitikast. minu meelest Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on äh, vastuseks. vot siin me võiksime energiapoliitika sisse võtta, kas on veel küsimusi, ainult siis, kui nad on lühikesed, viimane siis sellisel juhul, jah. mikrofon palun ma ei hakka tulema tagasi juba selle juurde, mida ütles härra Legier Prantsuse seisukohtade osas. minule pakub see debatt väga suurt huvi, nii et suur aitäh selle organiseerimise eest. tahaksin rääkida ka kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamisest kliimaenergia paketis ning kakskümmend kakskümmend kakskümmend strateegias, see, et nüüd meil on kolmkümmend protsenti pigem kui kakskümmend, seda küsimust tuleks täpsemalt uurida ja rääkida ka sellest, millised tingimused äh, sellele seatakse rahvusvahelisel areenil, kui nüüd äh, meie vähendame oma kasvuhoonegaaside emissioone mitte kahekümne, kakskümmend protsenti, vaid kolmkümmend protsenti. palun lühikesed vastused nüüd äh, meie ekspertidelt esitatud küsimustele. suur tänu mis me selle uuringuga siis edasi teeme. meie akadeemikute ja õigusteadlastena anname endast kindlasti parim, parima selleks, et julgustada debatti, eriti akadeemikute ja õigusteadlaste ringkonnas. oleme juba sellega ka pihta hakanud ja ka teistel on programme selle kohta, kuidas julgustada inimesi asjast rääkima. meie põhimõte seisneb selles, et arutelu on kõige olulisem praegu, tuleb mõtteid edasi arendada kõigepealt. ja see arutelu peaks aset leima vähemalt meie meelest kõikidel võimalikel tasanditel ja mõistagi sellepärast, et energiatõhusus ja energia tarbimine on väga-väga oluline. selleks on vaja nii kohaliku kui ka liikmesriikide ja regionaalse tasandi esindajate sekkumist. meie jaoks on see siis kõige olulisem. see ei ole sugugi meie, see ei ole sugugi selline mõte, mille eest me tahaksime loorbereid lõigata, kõik on äh, oodatud sellest rääkima. ja veel äh, kommentaar selle sõna lepingu kohta. see muidugi, kui see tekitab tõesti äh, võdinaid liikmesriikides, siis ähm, vahetame selle sõna ära millegi muu vastu nimetagem seda siis näiteks seaduseks või midagi. suur tänu, ütleb härra president, suur tänu veel kord meie tänastele ekspertidele oma uuringute tutvustamise eest, ka selle eest, et te küsimustele vastasite. ja kallid kolleegid, palun kannatust veel ja kuulake mind paar minutit, see on väga oluline informatsioon ja president seega ütleb selle maha poola keeles nüüd eh, siis jätkub töö kolmes töögrupis. esimene töögrupp kannab nimet eh, energia, tarnekindlus, eh, mitmekesisus, solidaarsus ja vastastikune sõltuvus energia tarnes. juhivab, juhivad seda töögruppi Hannes Svoboda ja Rootsi Riksdagi esindaja raportööriks on Euroopa Parlamendi kolleeg härra Sarjus Volski. see töögrupp kohtub selles samas saalis. töögrupp kaks kannab pealkirja Energiaühisturg, konkurents, regulatsioon ja energia eh, hinna kujundamine Guillermo Mariscala Naia Hispaania parlamendist ja proua Tiina Iona-Valean juhivad selle töögrupi tööd. raportööriks on härra Felix Lavia Martines Hispaania parlamendist. see töögrupp tuleb kokku saalis kolm C viiskümmend, mis on äh, meie saali vastas asuv saal. kolmas töögrupp kannab nimene Energia ja keskkond, uued ja taastuvad energiad ja tehnoloogiad. kaasjuhivad seda tööd ähm, seal äh, härra Turmes ja härra Jose Ignacio Suasti Hispaania parlamendist. raportööriks on härra Jesus Alique Lopez, kes on samuti Hispaania parlamendist seega see töögrupp number kolm kohtub saalis üks A null null kaks, mis on kaks korrust allpool, selles samas majas, täpselt selle saali all asuv saal. teekond töögruppide saalidesse on ilusti ära märgistatud, nii et peaksite kõik üles leidma ja veel, me paluksime, et meie raportöörid kella üheksaks homme hommikul esitaksid oma ülevaated, et me saaksime siis homme hommikul toimuval taaskord ühiskohtumisel neid arutada, nii et kahjuks, härra raportöörid, teie õhtu on küll ilusti täidetud tegevusega. kuid kell üheksateist kolmkümmend veel täna äh, on kõigepealt kokteil vastuvõtt tulemas ja siis ametlik õhtusöök, kuhu te olete kõik teretulnud. toimub see selles samas hoones siin Yehudi Menuini saalis esimesel korrusel. ehk teisisõnu enam-vähem täpselt seal, kus kohtub töögrupp kolm Yehudi menuini saal ja jällegi kõik on ära märgitud, kuidas sinna saada. peatume siis äh, praegu äh, ühiskohtumise, kohtumise, kuid jätkub töö töögruppides ja pärast seda väiksed kokteilid ja õhtusöök. suur tänu, suur tänu, kallid kolleegid! ja suur tänu ka meie senati kolleegile, Hispaania senati kolleegile, suur tänu! Dear colleagues, could we start the meeting, please? kallid kolleegid, alustage mu, mu kohtumisega. On behalf of my co-chair and myself, I want to welcome you. nii, tere tulemast teile minu ja minu kaaseesistuja nimel ma vabandan juba ette, et äh, me ei saa siin pidada pikemalt kohvi- või teepausi, aga seda kõike lihtsalt sellepärast, et kohvi ei lubata tuua sisse täiskogu saali. ja alustagem siis nüüd, minul on au see kohtumine avada ja siis annan juhtimise üle Rootsi parlamendi esindajale. olen Hannes Voboda olen juba üheksakümne kuuendast aastast olnud Euroopa Parlamendis, olen välisasjade komisjoni ja tööstus- ja energiakomisjoni liige. lisaks sellele veel osalen Kesk-Aasia delegatsiooni töös ja see on muidugi ka väga oluline energiaküsimustes ning äh, olen ka Ameerika Ühendriikidega delegatsiooni liige. ja põhimõte seisneb siis äh, selles, et loodetavasti me ei hakka kordama seda arutelu, mida me just siin täiskogu saalis pidasime, vaid et kõigepealt juhatab asja lühidalt sisse raportöör, sellele järgneb äh, väike arutelu ja äh, kahjuks, kuivõrd ma pean äh, Brüsselist lahkuma, mõne aja pärast annan siis juhtimise poole pealt üle kõigepealt paar sõna ka meie raportöörist, härra Sarjus Volski on Poolast tulnud Euroopa Parlamendi saadik. omal ajal oli ta Euroopa Parlamendis väliskomisjoni esimees ning koostas ka raporti energiapoliitika osas, see võeti ühehäälselt vastu ning härra Sarjus Volski saavutas väga hea koostöö kõikide teiste poliitiliste fraktsioonidega ning parlament võttis selle laia konsensusega vastu. härra Soboda kutsub korrale kolleege saalis. ühesõnaga, saavutasime suure konsensuse probleemsete kohtade osas ning äh, kõik olid nõus parlamendis sellega, et äh, me peame ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat toestama ka energiavaldkonnas. no muidugi äh, selle taga oli see, et mineviku kogemused ei ole olnud väga roosilised, me ei ole alati olnud küll ühel nõul selles osas, miks gaasitarned kinni keerati, aga me üldiselt parlamendis kõik arvame seda, et seda ei peaks mitte kunagi enam juhtuma. ja sellepärast me üritamegi siis praegu lõpule viia äh, maagaasi tarnekindluse direktiivi. selle direktiiviga antakse väga head positsioonid Euroopa Komisjonile, koostamaks ennetavaid plaane koostöös siis juba rahvusvalitsustega, äh, juhuks kui äh, tulevikus võiks gaasitarned jällegi katkeda. ma olen ise variraportööriks selles töös sotsialistide nimel ja tõesti loodame siis ka seekord tagada äh, koostöö fraktsioonide vahel. selle tööga me peame lõpule jõudma veel Hispaania eesistumise ajal, mis päädib teatavasti selle kuu lõpuga, nii et äh, kinnituseks teile siis, et erinevates valdkondades oleme me aktiivselt asunud tegutsema ja üritame täita öö, äh, seda vaakumit, millele viitasid öö, äh, meie öö, meile alguses esinenud eksperdid oma uurimusega. sellega ma alustuseks lõpetaksin, rohkem aega siiski peaks aruteluks kujutama, kuid, kulutama, kuid härra Sarjus Volskile sõna nüüd võib-olla põhiliinide väljatoomiseks meid täna huvitavas teemas. härra Sarjus Volskis on Euroopa Parlamendis kindlasti tippekspert äh, nendes küsimustes, nii et Jacek, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. jah me tõesti hakkasime siin kojas äh, mõtlema energia ühtsele välis- ja julgeolekupoliitikale, seda juba aastal kaks tuhat seitse ja täna oleme oma tööga märksa kaugemale jõudnud, sellepärast et Lissaboni lepingu artikkel sada üheksakümmend neli annab meile selleks ka konkreetse pädevuse. see raport, äh, mida härra Svoboda nii kenasti meenustas, ütles üht, Euroopa Liit peab rääkima ühisel häälel, tegutsema koos ja et äh, me ei peaks energiale lähenema mitte ainult kui kaubaartiklile ja majandusartiklile, vaid ka kui äh, julgeoleku tagajale ja alustuspunktiks on see, et pärast kahe tuhande kuuendat aastat sai väga selgelt selgeks, see, et äh, turud ei suuda reageerida kriisidele ja lisaks sellele ka rahvusriigid ei suuda äh, piisaval tasandil reageerida kriisidele ja seega me peaksime asjale lähenema siiski ühenduse tasandil. ja seega otsisime Euroopa Liidu lahendust ning jõudsime järeldusele, et Euroopa Liidul on kohustus tagada julgeolek kõikidele oma liikmesriikidele ja kõikidele oma kodanikele ja vot siis hakkasimegi lähenema energiale kui geopoliitilisele faktorile, millel on oma geopoliitiline dimensioon. ning saatsime selle kõigega sõnumi välja, et meil on energia tarnekindluse tasandil vaja väga selget poliitikat. ja nagu te teate, see töö läks edasi Jacques Delors'i grupile ja kes oma uurimuse siis ka avaldasid sellele tänasele grupile. me keskendume solidaarsusele, kuid peamine eesmärk on siiski leida ühiste äh, energiajulgeoleku ja solidaarsuse vahel, samas kui liikmesriikidel on muidugi õigus oma varustusinfrastruktuur üles ehitada ja, ja oma energiasegu üles või välja kujundada ja need asjad on ju omavahel vastuolus ja seega, et neid omavahel lepitada, on vaja teatavad eelised täita, kõigepealt on vaja poliitilist tahet ja ausalt öeldes, otse välja öeldes, on liikmesriikide seisukohad nõukogus ja siin äh, parlamendis erinevat poliitilist tahet äh, ja visiooni praegu ei ole teiseks seadusandlikud instrumendid, mida ette valmistatakse ja mida oluliselt meie koda on äh, muutnud. Äh, maagaasi direktiiv, millest ma juba rääkisin, on peaaegu lõpule viidud või tegelikult ongi juba läbinud äh, töö parlamendis, on saanud äh, täistoetuse, kuid ei vasta see, see täpselt nõukogu seisukohtadele, nii et tõehetk on tulemas lisaks sellele muidugi Lissaboni leping ja artikkel sada üheksakümmend neli annab meile suure eelise see tähendab kõik seda, et meil on võimalus äh, seadusandlikesse aktidesse tõlgendada just nimelt äh, solidaarsuse ja äh, energiatarnekindluse sätted selle seadusandliku aktiga esitatud äh, sätted räägivad näiteks ennetavatest meetmetest, äh, seirest, äh, kriisiolukordades, meetmetest siis just juba välja kujunenud kriiside jaoks, meetmed, mille alusel rahvusriigi tasandilt antakse kriisiolukordades pädevusi üle Euroopa Liidu tasandile ning komisjoni õigus sekkuda, kui äh, äh, tarne on oluliselt häiritud. ja mitte ainult, kui tegemist ei ole häiritu ohuga, vaid kui see juba meid tõesti tegelikult ohustab. ja lõppjäreldused, meil on vaja ühenduses rohkem koostööd kriitilisse infrastruktuuri ehm, investeerimisel, liikmesriikide süsteemid peaksid omavahel paremini koos toimima ja me teeme ka ettepaneku, et ehm, Äh, parunes Ashton, kes on Euroopa Liidu uus välisminister, komisjoni asepresident, ühtlasi saaks pädevused ja kohustused tegutseda kolmandate riikide osas, kes on siis meie varustajariigid, ka selle energiajulgeoleku klausli osas. energiajulgeoleku klausel, tarnekindluse klausel peab olema kõikides kolmandate riikidega seos, seotavates lepingutes meie meelest kõik need ettepanekud on Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes kirjas siis komisjoni ja nõukogu ettepanekutele. see on ambitsioonikas visioon, ma olen sellega täiesti nõus, kuid äh, osad liikmesriigid on juba sellele äh, sügavalt vastu astunud, ma ei nimeta neid äh, ära siinkohal, kuid need liikmesriigid on need, kes tahavad bilateraalseid suhteid, ei taha koondada jõudusid ühistegevuseks ja meie suureks lakmustestiks ongi siis see, et kui otsusekindlad me oleme, arvestades saja üheksakümne neljanda artikli sätteid. me ei räägi tegelikult Deloriga täpselt samal lainel, kuid äh, Äh, me ei ole ka vastu äh, nafta ja gaasi ühtsetele ostu, sisseostugruppidele nii-öelda, kui see on liikmesriikidele vastuvõetav. kui meil ei õnnestu äh, energiatarnekindluse ühenduse tasandile toomine, siis maksame me ilmselt kõrgemat hinda sõna otseses mõttes impordide eest selle äh, hinna peavad kinni maksma meie kodanikud, selleks lisaks sellele ka tarnekatked, mida me oleme näinud juba minevikus ning äh, poliitilised tagajärjed äh, sellele, et ei suuda ühendus äh, koos tegutseda ja mõned riigid meie naabruskonnas satuvad kindlasti energiasurve alla, kuivõrd energiatarneid peetakse poliitiliseks relvaks ja muidugi ühendus ise võib kannatada saada, sellepärast et meie poliitiline suutlikkus satub ka löögi alla nii palju siis sellest, äh, suur tänu teile! suur tänu selle sus-, sissejuhatuse eest! see oli täpne ja lühike ja minu ettepanek on, et nüüd jätkub elav arutelu, sest et äh, sõnasoovijaid ei ole väga palju praegu nimekirjas, aga tõstke käsi, siis me näeme teid, loeme äkki ka nime välja heal juhul ja alustagem härra äh, Vikarist, kes esindab Itaaliat. Mm. aitäh, härra president. viimase paari aasta jooksul on Itaalia püüdnud kõvasti oma energiaturvalisust parandada, tehes koostööd Euroopa partneritega ja kõik tehtu on suunatud elektri- ja gaasivõrkude parandamisele, suurema säilitamis suutlikkuse loomisele, taastuvenergia kasutamisele ning samuti võimalike energia leiukohtade avastamisele Itaalias eneses. me oleme ka püüdnud asju lihtsustada, et uute energiainfrastruktuuride loomine oleks lihtsam, sest uued energiainfrastruktuurid on Itaalia jaoks väga olulise strateegilise tähtsusega. samal ajal on, oleme peaaegu kahekordistanud viimaste, viimase paari aasta jooksul taastuvenergia kasutamist ja vaatame võimalusi, kuidas vähendada oma sõltuvust fossiilkütustest. lisaks sellele üritame me lihtsustada lubade andmise protseduuri süsivesinike uurimistele ning need kõik asjad on laiema äh, energiastrateegia osa. siiamaani on seda väga positiivselt hinnatud. Itaalia energiastrateegia eesmärgiks on kasutada aastal kaks tuhat kakskümmend kakskümmend viis protsenti tuumaenergiat, praegu ei kasutata üldse tuumaenergiat ning praegu kasutatakse kaheksa koma üheksa protsenti taastuvenergiat, seda soovitakse suurendada ning aastaks kaks tuhat kakskümmend peaks ainult viiskümmend protsenti tulema fossiilkütustest, praegusel hetkel on see kaheksakümmend viis protsenti. kui me seda teeme, siis me mitte ainult ei muuda jätkusuutlikumaks oma, on energiatarvitust, kuid me oleme ka solidaarsed kõikide partnerite ja liikmesriikidega Euroopa Liidus. Uh, suur tänu ja järgmine härra Palsiitis tänan, eesistuja. austatud äh, kolleegid. kõigepealt äh, ma sooviksin tänada komisjoni ja Euroopa Parlamenti selle eest, et üritatakse uuesti suunata energiapoliitikat on paika pandud äh, prioriteedid, on vastu võetud energiapakett. samas me teame, et meil ei ole energia siseturgu. ja seda kahel põhjusel. mis põhjustab äh, või mis puudutab äh, sisepoliitikat, siis praegune poliitika suund on tihtipeale süüdi. liikmesriigid ei rakenda poliitikaid tihti täielikult või piisavalt. tihtipeale erinevad ka liikmesriikide huvid energiapoliitikas ja seetõttu me ei saa edendada siseturgu. teiseks põhjuseks on see, et infrastruktuur on puudulik. me ei saa rääkida energia siseturust, kui äh, energia ei ole täielikult seotud meil peab olema ühine seisukoht äh, energiaallikate osas, mis asuvad väljaspool liitu. väga oluline on rääkida ka Venemaa ja Ukraina gaasikriisist, mis puudutas omal ajal kaheksateist äh, liikmesriiki. meil tuleks vähendada sõltuvust edendada infrastruktuuride alast koostööd ja niivõrd kiiresti kui võimalik äh, tuleks Euroopas luua maagaasi sisseostmisrühm. oluline on edendada Euroopa riikide majanduslikke huvisid. niimoodi oleks meil võimalik tulevikus vältida olukordi, kus äh, välistarnijale lähedal asuvad liikmesriigid maksavad äh, kolmandiku võrra kõrgemat hinda kui näiteks kaugemal asuvad liikmesriigid. peaksime lähtuma ühenduse ideest ja oluline on mõtelda kõikide huvidele ning ühtsusele energiasektoris, kui me räägime tuleviku energiapoliitikast. oluline on paremini edendada kõikide liikmesriikide huvisid. suur tänu, et mõlemad kõnelejad olid äh, täpsed oma sõnavõtus ja tegid lühidalt ja nüüd on vaba mikrofon um,. Chairman, thank you very much indeed. This has been a very tänan, esimees. tegemist on olnud väga huvitava päevaga ja olgugi, et ma ei ole energiaekspert, olen ma väga palju õppinud. kõigepealt, äh, mis puudutab Lissaboni lepingu artiklit sada üheksakümmend neli, siis äh, kui seda artiklit äh, lugeda, siis kahjuks nagu paljud teised artiklidki on selle näol tegemist kompromissiga. seal pannakse paika Euroopa Liidu jagatud äh, pädevus äh, siseturu ja keskkonnakaitse valdkonnas, aga lõige kaks ütleb, et liikmesriik ei tohiks äh, muuta liikmesriigi, vabandust, et leping ei tohiks muuta liikmesriigi pädevust panna paika, milliseid energiaallikaid ta kasutab ja mina olen pärit liikmesriigist, äh, kus äh, Lissaboni lepingu alastel läbirääkimistel oli ressursse päris palju, sellest me lähtusime, kui me seda Lordide Kojas arutasime. aga nüüd mul on äh, kolm küsimust. raportöör härra Sarjus Volski viitas läbirääkimistele, mis käivad parlamendi ja nõukogu vahel äh, gaasitarnete kindluse valdkonnas ja kui ma õigesti aru sain, siis Euroopa Parlament soovis, et määruses oleks kirjas Euroopa Komisjoni kohustus äh, tagada pikaajaline maagaasi tarnete strateegia. kas äh, siin ei oleks mitte Euroopa Parlamendi äh, ülesandeks nüüd veenda rahvusparlamendide esindajaid, et need omakorda survestaksid oma valitsusi, et arengud tõesti selles suunas äh, liiguks. ja nüüd teiseks äh, nafta varude küsimus, äh, nafta reservid aastal kaks tuhat kaksteist. millised on meie ladustamisvõimalused üldsegi? ja kolmandaks, energiatarnekindluse ja jätkusuutlikkuse vaheline suhe. pikas perspektiivis on Euroopa majanduse süsinikuvaeseks muutumine võimaluseks vähendada sõltuvust energiatarnetest. aga kui me keskendume liialt energiatarnetele, siis me ka kaotame jätkusuutlikkuse valdkonnas, nii et ma arvan, et me peaksime mõlemale panustama. suur tänu nende küsimuste eest, härra Sarjus Volski kindlasti vastab. mina ise olen nõukoguga läbirääkimiste meeskonna liige, mis puudutab gaasitarneid, siis ma tahaksin öelda, et Äh, meil on mõningaid väikeseid äh, komistuskivisid, mis puudutavad komisjoni rolli. eriti just äh, riiklike kriisiplaanide valdkonnas, aga ma usun, et ka need probleemid me lahendame järgnevatel nädalatel. ja nüüd äh, Renția, Rumânia Parlamentist. Ehm, legat de siguranța... Eh, suur tänu! Tahaksin rääkida energia turvalisusest Euroopa Liidus. minu arvates on selles osas suur tähtsus energiatõhususel. see tuleb tagada, sest et kui me tarbime vähem, siis on meil kasutada ka rohkem energiat Euroopa Liit on täiesti võimeline seda tegema, sest meil on olemas otsused selles vallas, neid tuleb lihtsalt ellu rakendada, nii et just nimelt rakendamine on siin võtmetähtsusega selleks, et tagada Euroopa Liidu energiaturvalisus. mul on siiski paar kahtlust, küsimust, kas liikmesriigid kas liikmesriike on võimalik veenda selles osas, et Euroopa Liit on võimeline neile tagama energiaturvalisuse? see on eriti oluline, tuleb liikmesriike veenda. iga liikmesriik peab panustama Euroopa energiaturule võib-olla peaksid liikmesriigid keskenduma teatud tüüpi energiaallikatele tuleb võtta arvesse ju geograafilisi, sotsiaalseid ning majanduslikke kriteeriume selleks, et äh, iga regioon saaks anda oma panuse energiaturule. kui me loome nüüd ühise energiaturu, siis peab Euroopa Liit ka tagama iga liikmesriiki energiaturvalisuse, seega tuleb analüüsida liikmesriikide vajadusi. ning samuti tuleb analüüsida kõiki neid lahendusi, mida hakatakse ellu rakendama siis, kui energiaturg ka tegelikkuseks saab. Euroopa energiaühendust ei saa õigustada vaid solidaarsuse põhimõttega. see saab töötada vaid siis, kui sinna kuuluvad kõik liikmesriigid, ükskõik kui palju tegelikult see liikmesriik saab panustada energiaturule tegemist on kollektiivse poliitikaga, see ei saa äh, piirduda vaid paari liikmesriigiga. kõik liikmesriigid peavad pingutama, kõik kakskümmend seitse liikmesriiki. sest et just nimelt nii muutub Euroopa Liit millekski konkreetsemaks. härra Legier, palun, Rahvusassambleest kõigepealt tahaksin õnnitleda oma sõpra Saarjus Volskit sissejuhatuse eest, ma toetan teda täielikult. tahaksin siin rõhuda ühele aspektile. me räägime siin probleemist, mis on Euroopa jaoks ju kriitilise tähtsusega. me räägime siin sõltumatusest, iseseisvusest ja kõiki meid see ju puudutab. ja eriti just Kesk-Euroopa riike ja Ida-Euroopa riike ja me ei tohi siin enda pead liiva alla peita. raportis on ikkagi täpselt kirjas see, et tegemist on sõltuvuse probleemiga Venemaast. nii et kui me sellest teemast räägime, nagu ka siis, kui me räägime paljudest teistest teemadest viimasel ajal, siis töötatakse ikka välja aruandeid, täheldatakse, et on toimunud edasiminek, mina selles eriti veendunud ei ole tuleb ikkagi nüüd minna juba konkreetsete asjade juurde. ja tuleb äh, vaadata probleeme rohkem süvitsi, probleeme, mis on öö, äh, riiklikud probleemid ja mis eristavad meist, meid just nimelt öö, äh, teistest liikmesriikidest tuleb kaalu-, kaaluda ka probleeme, mis on seotud meie sõltuvusega Venemaast, kuid mis on seotud ka meie enda energiatootmisega siin on justkui teatud tabusid, mingid riigid sellest räägivad, teised räägivad ilma sellest tegelikult rääkimata, siin ma mõtlen muidugi tuumaenergiat. selleks, et Euroopa Liit oleks tõesti energiaalaselt sõltumatu, siis tuleb kasutada tuumaenergiat, siin on, siin käsitletakse seda teemat võib-olla veidi häbelikult. kui me räägime energiasõltuvusest, siis ikkagi kõik liikmesriigid, äh, isegi need, kes praegu on selle vastu, ikkagi pöörduvad tuumaenergia poole. sest et ühel hetkel lihtsalt muutub äh, energiasõltumatus millekski möödapääsmatuks. veel üks märkus. loomulikult siin rääkisid äh, õigusteadlased, nii et nemad keskendusid just nimelt sellele aspektile, aga minu arvates ei ole enam õige hetk sellest, et selleks, et rääkida uutest lepingutest, uutest äh, tekstidest, lihtsalt äh, peab vaatama, kas on olemas äh, tahe midagi ära teha energia valdkonnas, meil ei ole mingisugust uut lepingut vaja. meil on juba artikkel sada üheksakümmend neli, meil on ka võimalus tihendatud koostööks ja neid instrumente tuleb kasutada. eelmisel reedel äh, leidis aset esimene kogemus äh, tihendatud õigusalase koostöö valdkonnas ja see on tõesti väga positiivne uudis ja minu arvates neliteist riiki vist osalesid äh, selles, see puudutas äh, lahutusõigust. nii et tegemist on väga positiivse edasiminekuga ma olen täiesti selle vastu, et siin nüüd töötada väga erinevatel, erinevates foorumites, aga kui ühed riigid midagi ette on võtnud, siis loomulikult teised on alati teretulnud, nii et ikkagi püüdleme selles suunas, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki osaleksid. nii et meil ei ole vaja siin mingisuguseid uusi lepinguid, on vaja poliitilist tahet, tõesti otsusekindlat poliitilist tahet mis tunnustab seda, et energia on põhimõttelise tähtsusega Euroopa Liidu jaoks, samamoodi nagu näiteks kaitsevaldkond. tulevikus kindlasti leiab aset veelgi väga tõsiseid kriise ja juba praegu peab sellega tegelema ja seda mitte uute lepingutega, vaid läbi selgelt välja öeldud poliitilise tahte. suur tänu. nüüd Lato-. Eh, la prima cosa che voglio dire è... suur tänu, härra esimees. kõigepealt eh, suur tänu selle algatuse võtmise eest. me oleme nendest asjadest parlamendis juba üsna mitu korda rääkinud. ja ma ütleksin natukene võib-olla teise, räägiksin natukene teises võtmes kui meie Prantsuse esindaja, nimelt äh, me peaksime kuidagi leidma võimaluse ähm, toestada õiguslikku raamistikku, olgu tegemist siis ad hoc lepinguga või, või leiame mingisuguse teise lahenduse, millest see uuring räägib. Äh, laiem koostöö teistmoodi, kuid minu meelest peaks kindlasti õiguslikku alust äh, toestama ma ei taha poliitilise tahte ähm, aspekti küll alahinnata, see on muidugi väga oluline, kuid viimasel viiel aastal on meie kogemus parlamendis küll olnud see, et kui hakatame rää-, hakkame rääkima integreeritud poliitikast, ei ole olnud õiguslikku alust, nii nagu seda praegu pakub meile artikkel sada üheksakümmend neli Lissaboni lepingus. kuid vajadus selle järgi on väga oluline, vaadake, millised on probleemid Venemaa ja Ukraina vahel olnud ja nii edasi, selliste juhtumite puhul meil on vaja integreeritud lähenemist, näiteks nagu seda on äh, energiapakett ja teised algatused. ja tarnekindlusalane seadusandlus, õiguslikku alust on meil selle jaoks vaja. ma mõneti rõhutan seda, mida te ütlete. meil on vaja poliitilist tahet, aga ka õiguslikku toestust mõned riigid on väga raske valiku ees integratsioonist rääkides, nii et õigusliku raamistiku tuleks minu meelest äh, toestada. loodetavasti on see esimene samm ja loodetavasti asjad selles suunas liiguvad. kuid veel üks märkus. nüüd äh, mitmekesistamine äh, tarnekindlusest rääkides me räägime rohkem äh, siis tarnekoridoride turvalisusest, kuid peaks äh, rääkima ka teistest energiaallikatest. minu meelest on tarnekindluse äh, mõte selles, et äh, me ei oleks nii sõltuvad ühest või teisest tarneallikast, et me ei oleks sõltuvuses otseselt mitte ainult Venemaast nagu praegu, vaid et tarneallikad oleks meil ka Aasias ja mujal. nii et mitmekesistamine peaks olema kindlasti meie töö aluseks. see on võib-olla lihtne asi välja öelda, kuid äh, seni on see saavutamata. ja üsna tihti see teema küll tõstatatakse, aga alahinnatakse juba langetatud otsuste olulisust. Need, kes on rääkinud majandusringkondadest asjast, tegelikult äh, üritavad äh, alavääristada Euroopa rolli, sugugi mitte meil on ju väga konkreetsed eesmärgid pandud paika Euroopas ja need on väga keerulised. ei ole midagi väga pinnapealset, millest me siin räägime. ja energiasäästu kohta arvan ma sama, mida eelkõnelejad on arvanud neil peavad olema ka keskpikad eesmärgid paigas, sellepärast et muidu seda kaks tuhat kakskümmend strateegiat täita ei ole võimalik nii et mitmekesistamine on see, millele ma tahan rõhuda. ega ma ei räägi siin tuumaenergia kasutusele võtmist kõikides liikmesriikides, sugugi see ei ole see, millele ma rõhun, vaid energiasegu, mis sobib igale riigile, me oleme oma kodus sellest rääkinud, enamus on nõus ühe suunaga, mitte kõik ei ole aga seda toetamas. nii et ähm, mitmekesistamine, ma kordan veel pluss energiatõhusus äh, on need teljed, millele me peaksime oma töö üles ehitama. see aitaks kindlasti kaasa tarnekindlusele ja sellele, et me ei oleks nii sõltuvuses ja tuumaenergiat ei pea kindlasti segusse alati kaasa tooma välispoliitika on kõige kandjaks siin, me oleme alustanud juba Euroopa Liidus institutsionaalse reformiga ja lõpuks on paigas Euroopa välisminister, see ametikoht loodi ka tänu meie survele, kes hakkab siis lõpuks ometi koordineerima Euroopa välispoliitikat ja miks mitte kaasata sinna ka energiatarnekindlus, head naaberlikud suhted äh, energiapoliitika osas kaubandussuhted väga oluline. suur tänu, härra Kosic, järgmisena Horvaatiast. suur tänu, härra esimees. mina arvan, et energiatarnekindlust võiks ametlikult defineerida geopoliitilise mänguna. nimelt, et praegu see asi seisab rohkem mängimises kui selges poliitikas kui me oleme selle definitsiooniga nõus, et energiatarnekindlus on mingisugune geopoliitiline mäng, siis tuleb rõhutada, et praegu on punktiseis null-null. ja võib-olla tõesti läheb nii, et sellest mängust saavad äh, võidu mõlemad, aga kui me rõhume ainult ühtsetele koridoridele või ühtsetele nafta, maagaasi allikatele, siis me ju ometigi konkureerime maailma tasandil, Kesk-Aasia, väga hea näide, Türkmenistan, uued allikad, Hiina, India, Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid äh, võitlevad äh, mõju üle ja piiratud äh, ressursside üle selles piirkonnas. nii et mina arvan, et me peame mõistma seda, et meil on tõelised piirangud ühtse energiatarnepoliitika ja julgeolekupoliitika tagamisel. sellepärast, et selle mängu iseloom on just nimelt selline, et äh, huvid siin põrkuvad. ja me peaksime kuidagi minimeerima neid vastuseise ja vastuolusid ja üritama leida ühised eesmärgid. rääkides tehnoloogiast me näeme siin konkurentsi erinevate ettevõtete vahel, kes siis asub juhi positsioonile, kes on see, kes tuleb välja kõrgtasemel uue tehnoloogiaga. sellepärast, et kui mõni eh, ettevõte saavutab eh, juhi rolli, on tal ka strateegiline eelis turul. nii et me peaksime siiski mõtlema sellele, et milline see mäng siiski on, millesse me oleme sekkunud me ju teame näiteks, et luureteenistused ka tegelevad energia küsimustega, nii et meil on vaja sellist lähenemist, et välja selgitada, millised piirangud meil tegelikult tegutsemisel on ja kuidas me suudaksime leida selliste piirangute raames lahenduse. Haava Leepa ütleb härra Svoboda suur tänu ja annab kaasesimehele sõna, kes annab sõna Sloveenia esindajale härra Kampušele suur tänu, härra esimees, austatud äh, kolleegid, meie eksperdid. minu meelest väga huvitav arutelu, suurepärane. ja ka mina omalt poolt äh, võin öelda nii palju, et ma toetan ühtse energiapoliitika mõtet kui sellist. kuid mõned minu kolleegid äh, juba äh, puudutasid üht, mis minu meelest on ka väga oluline, nimelt investeeringud energiasektoris äh, üksikutes liikmesriikides. ja selles kontekstis on minu meelest meil vaja küll näidata üles nutikust. erinevad arengutasemed liikmesriikides tähendab seda, et me peame leidma ühise nimetaja, me peame leidma sellises olukorras ühised parameetrid selle ühisnimetaja jaoks. selleks, et meie siis Euroopa Liidus saaksime tagada võrdsuse ja tasakaalu. ja et meil õnnestuks astuda ühtseid samme edasimineku suunas ühtse energiapoliitika vallas, suur tänu! suur tänu! Poola esindaja härra Vitprot. suur tänu, härra ja proua esimees. mina omalt poolt tahaksin tänada Jacek Sarjus-Volskit selle suurepärase sissejuhatuse eest ja tänase arutelu eest sooviksin teid kõiki tänada. seda arutelu siin nüüd aga kuulates jääb mulle mulje, et kõigil on äh, ühtmoodi õigus, aga aga seisukohad on muidugi erinevad ja kuidas neid omavahel lepitada. üks on aga kindel. Euroopa energiakogukond või Euroopa ühtne energiapoliitika on äh, eluliselt oluline ja see peab baseeruma solidaarsusel. Poola oli üks esimesi riike, kes hakkas toetama ühtset energia äh, tarnesüsteemi ja seda tänu sellele, et meie olukord on täpselt selline, nagu ta on. poliitiline olukord ja see, et meie nafta ja gaasiallikad äh, on suhteliselt piiratud meie ajalooline kogemus äh, on samuti meile selgelt näidanud seda, et äh, me näeme ette teatavaid võimalikke ohte ja arvame ühtlasi, et äh, ühtne poliitika tooks endaga kaasa teatavad eelised. kui me vaatame, mis on meie töögrupi pealkiri, energia tarnekindlus, mitmekesisus, solidaarsus ja vastastikune sõltuvus energia energeetika varustamisel, siis minu meelest ei peaks me rääkima üldse nendest kolmest elemendist, vastandades neid äh, teineteisele, sest et kõik need kolm elementi peavad olema mm, valemi osad. mingit kasu ei ole sellest, et äh, äh, et meil tarneallikaid on väga palju, kui meil ei ole ülekandevõrkude osas mitmekesisust tagatud, kui ei ole võimalik seda energiat, mis tuleb erinevatest allikatest, kuhugi suunata mõtet pole rääkida ka solidaarsusest, kui ei äh, toetata infrastruktuuri, kui ei, äh, kui, kui ei arendata välja genereeritud energia ja sisseostatud energia ladustamiseks. tuleb tagada, et energia tarneallikad ja ladustamiskohad on kaitstud igasuguste poliitiliste mängude mõjude eest. nii et kõik need kolm elementi, mitmekesisus, solidaarsus ja vastastikune sõltuvus, neid tuleb vaadata koos. energiasääst on ka selle valemi lahutamatu osa, me oleme rääkinud energiasäästust, me oleme rääkinud tõhusast energiatarbimisest, inimeste harimisest, teadusuuringutest selles valdkonnas ja mõned otsused on ka juba langetatud. Poola on selgelt öelnud, et nad toetavad tuumaenergiat ja üks tuumajaamadest peaks siis tööle hakkama aastal kaks tuhat kakskümmend. kuid küsimus seisab selles et ähm, kas me suudame selles osas kuidagi kokkuleppele jõuda ja minu esimene küsimus siit äh, härra Sarjus-Volskile. millist poliitilist tahet, millist poliitilist äh, visiooni me siis taga ajame? härra Sarjus-Volski rääkis visioonist ja poliitilisest tahtest, kuid minu meelest äh, räägime me alles nägemuse või visiooni otsimisest rääk- ja ei saa mitte sugugi veel hakata rääkima poliitilisest tahtest ja isegi kui visioon on juba paigas, jääb ikka poliitilisest tahtest puudu selleks, et äh, reegleid, mis on loodud, rakendada. ja minu teine küsimus. ma olen täiesti nõus nendega nimelt, äh, kes kõhklevad selles osas, et kas äh, vasturääkivused on võimalik lepitada. uuringud on näidanud seda, et liikmesriikide huvid on erinevad ja väga raske on leida ühist pinda väga raske on leida äh, vähimat ühisnime, ühist nimetajat, mille osas kõik liikmesriigid oleksid nõus. ja liikmesriikides on ju ettevõtluskeskkond, kus samuti ettevõtetel on erinevad ja vastukäivad huvid. nii et kui me räägime solidaarsusest, siis äh, mul on äh, selge küsimus Jatsakile, kes maksab selle solidaarsuse eest? suur tänu, härra Vitt-Pratt Äh, Jeanne Bezet äh, senatist järgmisena no,. tegemist on hoopiski härraga. lugupeetud daamid ja härrad, energiaküsimused Euroopa Liidus, neil on nimelt selline omadus, et kõik need teemad on omavahel väga tihedalt seotud nii et me ei saa nüüd ühes valdkonnas võtta vastu mingisugust otsust ilma võtmata arvesse kõiki teisi valdkondi. kui me võtame energiaturvalisuse, siis see on oluliselt seotud ähm, taastuvenergiaallikate arendamisega ning energiatõhususega. kui me räägime energia ühisturust, siis äh, see põhineb ka mm, gaasi ja elektri ähm, jaotusvõrgustikel taastuvenergiaallikate arendamine ei tähenda ilmtingimata seda, et kohe suureneb meie energiaturvalisus, kui me võtame päikeseenergia või uut tüüpi akud, siis äh, tegelikult kasutatakse seal hoopiski Hiina toorainet, nii et ei ole otsest seost energiaturvalisuse ning taastuvenergiaallikate vahel loomulikult on äh, taastuvenergiaallikad siiski suureks osaks lahendusest. tahaksin rääkida ka solidaarsuspõhimõttest. loomulikult me oleme kõik nõus sellega, et äh, solidaarsuspõhimõtet tuleb kasutada, eriti näiteks siis, kui ühes liikmesriigis on probleeme energiavarustusega. see äh, toimib eriti läbi integreeritud energiavõrgustike. Need võrgustikud on vajalikud eriti siis, kui taastuvenergiate osa energiamiksis suureneb ja kui tuumaenergiast saab samuti väga usaldusväärne energiaallikas. peab olema valmis ka äh, transportima elektrienergiat ühest riigist teise. loomulikult ei tohi ükski liikmesriik lihtsalt loota oma naaberriikide tootmisele ja mitte enam ise üldse energiavaldkonnas invest-, roteerima. siin minu kolleegid on rääkinud tuumaenergia probleemist, kui me võtame määruse, mis puudutab gaasitarneid, sellest räägitakse praegu Euroopa Parlamendis, nii et sellest tuleb nüüd hea seista. siin räägitakse palju ka majanduslikust juhtimisest ja tegelikult energia ju-, alasest juhtimisest tuleb samuti rääkida kui me räägime siin nüüd energiasegude lähendamisest, siis tegelikult see ei ole oma, iseenesest mingisugune eesmärk. igal liikmesriigil on oma trumbid, iga liikmesriik peab äh, arendama omaenda energiasegu nii, nagu ta soovib ja neil on võimalik eelistada ühte või teist energiaallikat. selline mitmekesisus äh, võib just nimelt soodustada tõelise energiaühenduse tekkimist, sellepärast et liikmesriigid on üksteisest sõltuvad, näiteks kui üks liikmesriik eelistab tuuleenergiat, siis on tal kindlasti vahetevahel vaja ka tuumaenergiat äh, mõnest teisest liikmesriigist. sel viisil muutub energiaühendus teostatavaks, ma arvan, et peaksime seadma endale eesmärgiks Ehm, tähtaja umbes kümme-viisteist aastat ja mitte siin me ei tohiks aega, aega raisata. minu arvates on kõige kohasem lahendus just see, kui me tegelikult kasutame instrumente, mis jäävad väljaspoole aluslepinguid. suur aitäh! suur tänu ja järgmine kõneleja, härra Fifti Mikirov Türgist. suur tänu! lugupeetud kaas esimehed, mul on väga hea meel täna siin viibida, ma tänan nii Euroopa Parlamenti kui Hispaania parlamenti siia mind kutsumast. ma kuulun Hispaania-Türgi parlamentide vahelise sõprusgrupi hulka ja seetõttu on mul eriti hea meel täna siin teie hulgas olla kui me räägime energia turvalisusest, siis asi ei puuduta mitte ainult Euroopat, vaid tervet maailma, me peame arutama seda kogu maailma kontekstis. nii nagu te oma ettekandes ka nimetasite, kui me jõuame aastasse kaks tuhat kolmkümmend siis selleks ajaks on energiavajadus kasvanud nelikümmend protsenti võrreldes praeguse ajaga. Türgi ise kavatseb, hakkab ka, peab viieteist järgneva aasta jooksul kahekordistama oma energiatarvet. seega Euroopa riik, riikide tarnekindlus ja Türgi energiatarne kindlus oleks asjad, mida tuleks vaadata ühiselt. Euroopa Liidu liikme kandidaadina, nagu mind on siia kutsutud, lubage mul esitada ka üks oma kaebus. nimelt hoolimata sellest, et energia, Türgi energia määrused vastavad täielikult Euroopa Liidu energiaakile. ja mingisuguseid võrdlusaluseid tegelikult ei ole sellest hoolimata ei ole energia peatükki avatud, sest aga me peame seda tegema, meil on tarvis avada energia peatükk, et me saaksime aru, alustada üksikasjalikke läbirääkimisi, sest kui me räägime Euroopa energia turvalisusest, energia tarnekindlusest, siis me ei saa Türgit välja jätta, sest et Türgi asub niisuguses kohas et, et seitsekümmend kaks protsenti Äh, maailma gaasi ja naftavarudest asuvad Türgi naaberriikides, nimelt äh, Lähis-Ida riikides, Kaukaasias ning Kesk-Aasias. niisiis, selleks, et meil oleks energia allikate mitmekesisus, on meil tarvis täiendavaid alternatiivseid Äh, variante lisaks äh, Norrale, Pärsiale ja Al-, Alžeeriale. Nabucot olete te mitmeid kordi siin mine-, nimetanud. samuti on, juba on alla kirjutatud valitsustevaheline kokkulepe, mõned inimesed ütlevad seda ka, et Nabucco ei suuda piisavalt gaasi tarnida, aga kui me jõuame aastasse kaks kaks tuhat neliteist, siis me alustame kaheksa miljardi kuupmeetriga ning siis edasi see suureneb kuni kolmekümne ühe kuupmeet-, miljoni kuupmeetrini. kas see ei ole ikka veel küll, et Euroopa vajaduste jaoks ei ole küll, sellepärast et praegu me kasutame enam kui, sest et selle vahepealse aja jooksul muutub gaasi nõue äh, gaasivajadus enam kui kakssada kuupmeetrit, miljonit kuupmeetrit suuremaks, aga Nabucco on ainult üks tarneallikas, aga meil on olemas, selle läbi on ühendatud Türgi ja Itaalia ja Kreeka ning Kreekast ja Itaaliast võib see gaasijuhe ju edasi minna veel mõningatesse Lõuna-Euroopa riikidesse. nii et me peame võtma arvesse seda, et niipea kui võimalik, saab Türgist Euroopa Liidu täisliige, aga et seda teha, tuleb kõigepealt avata energiapeatükk. ja ma lõpetan kohe, ütleb kõneleja. ja Euroopa Liidu ja Türgi vahel on energiavõrgud juba ühendatud ning nende sünkroniseerimine saab selle aasta jooksul võimalikuks ning see võimaldab siis ka energiakauplemist ener Türgi ja Euroopa vahel. mis puudutab aga taastuvenergiaid siis aastaks kaks tuhat kakskümmend peab ener-, elektrienergia tootmisest kakskümmend protsenti tulema, tulema taastuvenergiast, see peaks olema siis energiatõhususe tagamiseks, aga Türgis tõstetakse see protsent kolmekümneni aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm. seega on Euroopa, on Euroopal võimalik osta Türgist rohkem rohelist energiat, kui aeg sinnamaani jõuab. mis puudutab tuumaenergia kasutamist, mina usun, et tuumaenergia jääb jätkuvalt üheks energiaallikaks nii Euroopas kui maailmas kui ka Türgis. Türgi hakkab samuti arutama tuuma, esimese tuumajaama ehitamist. suur tänu. Thank you, <clears throat> thank you, Mr. suur tänu, härra Demir-Kiran. me vaatame huviga Türgi arenguid. nüüd järgmine kõneleja, härra Boris Radevski Slovakkias. Äh, aitäh, proua Äh, Slovakkia on riik, mida kahe tuhande üheksanda aasta alguse gaasikriis kõige tõsisemalt mõjutas, me olime üsna lähedal täielikule energiakatkestusele ning seetõttu on meie jaoks energia tarnekindlus ja selle mitmekesisus äärmiselt olulised küsimused. ja just nimelt solidaarsus oli see, mis aitas meil toime tulla nende probleemidega meid aitas Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Prantsusmaa ja nemad võimaldasid meil saada gaasi, äh, gaasijuhtme äh, tagasi tagurpidi mehhanismist nii-öelda, aga need gaasiprobleemid ei ole kõik sugugi lahendatud mis puudutab kahepoolsete lahenduste küsimust Euroopa Liidus, siis ma ei saa rõhutada, ma ei suuda rõhutada, kui oluline see on. Nord Stream, South Stream, Nabucco, kõik need mitmesugused gaasijuhtmed, millesse on kaasatud ka valitsused, sinna kuul-, need on ikkagi eelkõige eraettevõtted ja ma ei saa küll kindel olla, missugune on Euroopa Liidu roll nendel läbirääkimistel ja kuidas Euroopa Liit saab garanteerida tarnemahud ja nii edasi. lisaks on meil veel paradoksaalne olukord, eh, et nende juhtmete ehitamine vähendab meie gaasijuhtme äh, võimsust, praegu on selle võimsus sada miljonit kuupmeetrit ning seda kasutatakse umbes üheksakümne protsendi ulatuses. meie majanduslikes huvides need uued gaasijuhtmed tegelikult ei, ei ole, need ohustavad meie oma. lisaks gaasile on ka elekter ning prognoositakse, et elektri tarbimine suureneb kuni kakskümmend protsenti, oleme kuulnud ka kahekümne protsendilisest vähendamisest energia kokkuhoiu läbi, aga kui me mõtleme alternatiivsete varude vähesusele ja piiratusele, siis me oleme seda meelt, et tuleb liikuda suurema tuumaenergia kasutamise suunas, sest et see on ainukene võimalik lahendus. Slovakkias me praegu seda teed juba lähme, sellepärast et meie arust see on ainuke võimalus, kuidas rahuldada kasvavat energiavajadust. ja viimane kommentaar, mida ma ei olegi veel siiamaani kuulnud äh,, äh, härrasmees Türgist puudutas seda teemat. kõige odavam olemasolev energiavorm on just nimelt see, mida me ei tarbi, mistõttu ma arvan, et energia kokkuhoid, energiasääst on kindlasti asi, mida me peaksime üksmeelselt järgima, sellepärast et Euroopa Liidus erinevates liikmesriikides on energia tarbimise hulga vahel väga suured vahed. aga ma tean, et ma tean, et meie piirkonnas, minu piirkonnas oli energiatarbimine näiteks nelikümmend protsenti suurem kui SKT kui Euroopa arenenud majandustega riikides. nii et ma arvan, et tegelikult energiasäästu peale tasub küll mõelda. suur tänu, härra Boris Radevski ning viimane kõneleja minu nimekirjas on härra Andrei Krisev Euroopa Parlamendist ja kui keegi pärast teda enam oma häält kuuldavaks teha ei taha, tundub nii. palun, kes soovivad, siis kirjutage üles oma nimed. siis me jätkame nüüd Euroopa Parlamendi liikme Andrei Križovskiga. suur tänu, proua. esiteks ma tahaks tänada Jacek Saarjus-Volskit selle eest, et ta juhtis tähelepanu, et Euroopa Parlament töötab energia, töötab energia tarnekindlusega juba mitmeid aastaid. kahe tuhande seitsmenda aasta Euroopa Parlamendi raport oli väga olulise tähtsusega, veenmaks Euroopa Liitu, et Lissaboni leppesse tuleb energia teema sisse võtta. me kõik teame, et, et energiatarnekindlusesse on kaasatud geopoliitilised küsimused ja suured osalised püüavad kõik paremat osa saada ning Euroopa Liit ei peaks mitte jääma tahaplaanile ja passiivselt pealt vaatama. me peame tagama energiatarne turvalisuse, energiaülekannete kindluse ning samuti sobiva erinevat sorti energiate kasutamise, nii et kõigil oleks võimalik, kõigil oleks võimalikud omad individuaalsed lähenemised. minu küsimus härra Sarjus Volskile on aga missugune on meie naabrite roll energiatarne turvalisu-, turvalisuse tagamisel, ma just mõtlen meie idanaabreid, meie idapartnerlus, missugune roll neil on? meie naabrid, part-, naabruspoliitika raames, sest praegu me vaatame äh, peamiselt liikmesriikide siseselt, aga ma arvan, et väljaspool Euroopa Liitu on meil väga olulised partnerid ja kui me räägime energia tarnekindlusest ja äh, ja levitamisest, jaotamisest, siis need on väga olulised. samuti on meil vaja tagada stabiilsus turul. teine küsimus. loomulikult me pöörame tähelepanu traditsioonilistele energiaallikatele äh, Lähis-Ida, Kaspia meri, Põhja-Aafrika. aga praegu on näha, et esile kerkivad ka võimalikud uued energiaallikad. üsna märkimisväärsed energia varud on avastatud ning ma tahaksin teada, mis me arvame Arktikast kui potentsiaalsest äh, loodusvarade allikast Euroopa jaoks. kellel on Arktika osas jurisdiktsioon, see on oluline küsimus, mis tuleb lahendada enne, kui me saame hakata sealseid energiaressursse uurima. praegu on seal küsimus kerkinud üles Venemaa ja Norra vahel täna juba kuulsime, et Euroopa Liit on laienemisest teataval määral väsinud ja seetõttu ei soovita ka enam uusi lepinguid. selles kontekstis ma küsiksin raportöörilt, kuidas sellest väsimusest üle saada, kuidas sellest apaatiast ja tüdimusest lahti saada kuidas me saaksime selles vallas midagi ära teha, kuidas me saaksime energiapoliitika vallas midagi ära teha? me oleme tüdinenud laienemisest, tüdinenud määrustest, meie eksperdid on öelnud, et võib-olla meil siiski on tarvis uusi õigusakte, et poliitikad paremini töötaksid. ma tõesti arvan, et see on küsimus, mis tuleb esitada. suur tänu järgmisena saab sõna proua Simona Vicari Itaalia parlamendist, palun. tänan. ja ma soovisin äh, juba varem kord äh, sõna, nüüd äh, teist korda sõna soovides mulle seda ka anti. minu arvates on ääretult äh, hea, et meil toimub selline parlamentidevaheline ühiskohtumine ja ma loodan, et ka tulevikus meil on võimalik äh, täna käsitletavat äh, teemat sügavuti arutleda. mis puudutab nüüd Itaalia seisukohta siis äh, kõige rohkem ma võiksin nõus olla Prantsusmaa ja Poola arvamusega. eksperdid äh, soovitasid meile muuhulgas äh, pragmaatilist lähenemist me peaksime pärast äh, koostööd äh, energia tarne valdkonnas äh, nägema Euroopa energiaühendust tõesti lõppeesmärgina, mitte eeldusena. väga oluline on ka see, et otsuseid tehtaks alt üles, ehk siis, et liikmesriigid oleksid algatajad kaks tuhat äh, viiskümmend, see on äh, tähtaeg äh, praktiliselt kõikidele liikmesriikidele selles osas, mis puudutab gaasi ja naftavarude tarbimise lõpetamist. mingi hetk need varud ju lõpevad ja need nelikümmend aastat, mis meil nüüd on jäänud, nende jooksul meil tuleb see üleminek läbi viia, meil tuleb tarneallikaid äh, mitmekesistada ja optimaalselt ära kasutada. meil tuleb äh, asendada nõrgad tarneallikad. tuumaenergia on ka Itaalia rahva, mitte ainult Itaalia valitsuse otsus. tuumaenergia on kõige olulisemaks energiaallikaks. paar kuud tagasi ütles ka USA president äh, Barack äh, Obama uut projekti esitledes, äh, kuivõrd olulised on neljanda generatsiooni reaktorid. Itaalia kuulub G kaheksasse, aga on ainus riik selles äh, grupis, mis ei tooda tuumaenergiat. loomulikult me soovime minimaalset energiatarne tagamist oma riigi poolt ja seetõttu me kaalume võimalust hakata ka oma riigis tuumaenergiat tootma ja viimane märkus veel äh, raportöörile, siin räägiti uuest gaasidirektiivist ja ma tahaksin siinkohal teada, et äh, kas äh, plaanitakse gaasidirektiivi ka natukene täiendada, kas plaanitakse uusi infrastruktuure ja ühendusi liikmesriikide vahel luua niimoodi, et tagada võimalikult kõrge energiatarnekindluse tase. suur tänu, proua Vikari. ja enne kui ma annan sõna järgmisele parlamendisaadikule, annan ma sõna härra Hannes Vabodale, sest ta peab üsna pea meie hulgast lahkuma. tänan, äh, proua esinaine ja lühidalt kolm märkust minu poolt tegemist on tõesti väga huvitava aruteluga, ma olen paljusid arutelusid juhtinud, aga see tänane on tõesti väga põnev, ma olen suuresti nõus sellega, mida ütles proua Vikari. mitmekesistamine, selleks on mitmesuguseid võimalusi kui me räägime torujuhtmetest, siis palun ärge unustage, et kõige parem mitmekesistamine on nii tarneallikate kui ka tarneteede mitmekesistamine ja kui me rääkisime erinevatest äh, teedest, siis äh, Slovakkia ka mainis, et äh, me peame neid tarneteid muutes vaatama, et äh, tarnekindlus ei väheneks, nii et meil on vaja nii erinevaid allikaid kui ka tarneteid. ja nagu ka Türgi esindaja ütles, siis on tegemist ka järkjärgulise protsessiga, näiteks ka Nabucco torujuhtme puhul. ja teiseks, mis puudutab lepingut, siis ma usun, et äh, kui me hakkame töötama lepingu kallal, mis muudaks Lissaboni lepingut, siis see eriti suureks abiks just ei oleks kui ma kuulasin teid, siis tundus, et soovitakse sellist lepingut, mis ei muuda Lissaboni lepingut, vaid täiendab seda. meil oleks vaja sellist nii-öelda lisalepingut, sellepärast muidu me jookseme täiesti ummikusse omadega ja minu isiklik arvamus on, et me peaksime et tõesti selle täiendava lepingu teed äh, minema ja ma ei taha nüüd äh, raportööri lõppjäreldustest ette lükata, aga mis puudutab läbirääkimisi nõukoguga gaasidirektiivi osas, siis me peaksime kindlasti laiendama ühendusi, äh, gaasitarnete tagurpidi suunamise võimalusi ja muud liikmesriigid peaksid olema kohustatud vastavaid samme võtma liikmesriikidele ei tohiks jääda siin valikuvabadust, investeeringud peaksid olema äh, kohustuslikud. ja nüüd äh, parlamendil on siin kaasotsustamise äh, õigus ja me käsitleme seda teemat Euroopa Parlamendis, palju investeeringuid selles valdkonnas on ka tehtud. ääretult vajalik on see, et kolme aasta jooksul tagaksid kõik liikmesriigid selle, et äh, N-1 reegel kehtiks, ehk siis, et gaasitarned oleks tagatud, kui ka mõned elemendid on puudu. et see on äh, gaasitarnepoliitika põhialus. praegu see on äh, teooria, aga loodetavasti äh, otsustatakse selle seadustamine juba käesoleva aasta juunis. suur tänu kõigile selle huvitava arutelu eest, suur tänu Euroopa Parlamendi nimel, vabandust, et ma pean äh, lahkuma, aga meie äh, veetlev äh, kaasesinaine äh, jätkab ja härra Sarjus-Volski, raportöör, on samuti siin. suur tänu, härra Svoboda ja üritan parimat, aga ma usun, et ma sinuga küll oskuste tasemel võidelda ei saa. igal alu-, sõna proua Theresa Rierale Euroopa Parlamendist. suur aitäh teile. kohe tahan ära öelda, et ma olen täiesti nõus selle kokkuvõttega, mille just tegi härra Svoboda, tahaksin lihtsalt tuua siin välja veel paar teist aspekti kogu see väga põnev arutelu, mis siin praegu käimas on, ei tähenda seda, et äh, me tohiks siin jätta kahe silma vahele seda, et töötades välja Euroopa energiapoliitikat, siis äh, paralleelselt töötame me ka välja oma keskkonnapoliitikat, et äh, tagada energiatarned, siis me ei saa siin keskenduda ühele ainsale energiaallikale, sest et ne-, selliseid energiaallikaid on vaid kaks, fossiilkütused ja tuumaenergia. fossiilkütused on ammendavad allikad ja need toovad kaasa ka väga suured kasvuhoonegaaside emissioonid, tuumaenergial tahame või ei, on probleeme jäätmetega ja samuti ka turvalisuse probleem, tegelikult on need kaks tüüpi, seda kahte tüüpi energiat praegu meile täiesti vajalikud. kui me võtame keskkonnasõbralikumad energiaallikad, siis need ei ole energiaallikad, mida saaks kasutada mass, massiliselt näiteks on toimunud edasiminek süsiniku sidumise osas, uurimistöö käib ka teiste kütuste osas ja ka tuumaenergia osas edasiminek on toimunud ka turvalisuse osas ja väga suur edasiminek on praegu toimumas just nimelt puhaste energiaallikate osas. mina tahaksin siin eraldada selgelt energiapoliitikat ja uurimistegevust. kui me räägime uurimistegevusest, siis tuleb meil investeerida absoluutselt kõigesse, sest et meie oma ajalugu näitab meile eh, seda, et me tegelikult ei tea, milline lahendus osutub kõige praktilisemaks. nüüd, kui me räägime poliitikast, siis võtmesõnaks on mitmekesistamine ja peame saavutama võimalikult tasakaalustatud äh, energiasegu, äh, mis tagab meile energia mõistliku hinnaga. milline oleks meiepoolne ettepanek? eelkõnelejad on sellele juba viidanud, Euroopa Liidus oleme me tegutsenud tarnekindluse alal juba aastaid, kahe tuhande seitsmendal aastal tuli, meil on tegevuskava kaks tuhat seitse, kaks tuhat üksteist nii et oleme teinud seadusandlikust vaatenurgast suuri pingutusi, et luua õiguslik alus tarnekindlusele. oleme tegelenud samal ajal nii öö, äh, tootmisega kui ka tarbimisega, nii et terve selle jadaga. on siiski kolm valdkonda, kus peaksime edasi tegutsema. kõigepealt öö, ähm, ühisturu väljatöötamine ja kõik see, mis sellega kaasneb, kas me räägime siin võrgustikest, ühendustest või millest iganes, edasi energiatõhususe arendamine ja kolmandaks taastuvenergiaallikate edendamine. minu arvates oleme viimaste aastate jooksul teinud ära suure töö ja selline oleks minu ettepanek, sest et just nimelt see minu arvates on kõige sobivam suund, suur aitäh! suur tänu! ja nüüd annan sõna proua Mastronaurole Itaaliast. suur aitäh, proua esinaine. tahaksin öelda, et mina olen kokkuvõttega täiesti nõus. tahaksin tuua välja mõned ideed, mis said inspiratsiooni siin meie koosoleku esimesest osast ja samuti sind töörühmast. oleme kuulnud juba mitu korda seda, et me kõik omastame suurt tähtsust energiapoliitikale, aga samuti oleme näinud, et siin on erinevaid prioriteete, valikud on erinevad ja samuti kuulsime teatud egoismi väljendusi mõnede riikide poolt, mis puudutab nende sõltumatust energiavarustuse osas. minu arvates nüüd, kui ma asjast õigesti aru sain, siis siin eksperdid ka sellest just rääkisid, et Euroopa Liidus on vaja suuremat koostööd ja mitte mingisuguseid uusi reegleid, meil on vaja konkreetseid tegusid. on oluline teha kõikidele riikidele selgeks see, kui suur eelis on ühisel tegutsemisel nagu me üldisel arutelul juba ütlesime, siis kõige olulisem on teha jõupingutusi investeeringute osas, investeerida energia säästmisesse ning infrastruktuuridesse. ühtne, ühtse varustamise idee on samuti väga huvipakkuv, see võiks meile pakkuda hinnaeeliseid ja soodsamaid lepinguid kui nii, kui see nii on, siis on see ainus võimalus tegelikult, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid oleksid valmis loobuma osast oma sõltumatusest. tuleb neile näidata, et see on nende endi huvides ja tegemist ei ole lihtsalt mingisuguse kohustusega, kuigi tegelikult me räägime endiselt solidaarsuspõhimõttest. suur aitäh, järgmine kõneleja on härra Ivanov Bulgaariast suur tänu. jätkan sealt, kus minu Slovakkia kolleeg pooleli jäi. kui öö, äh, nüüd tuua välja see riik, kes sai kõige rohkem kahju öö, äh, gaasikriisist, isegi rohkem Slovakkia, siis selleks oli kindlasti minu kodumaa Bulgaaria nii et võime väita, et mitte ühelgi riigil ei ole suuremaid huvisid energiaühenduse väljatöötamiseks kui Bulgaarial. täna siin tuldi välja erinevate mõtetega Euroopa energiaühenduse osas ning ühtse õigusliku raamistiku osas. kõik see kõlab väga julgustavalt liikmesriikidele ja kandidaatriikidele tahaksin tuua välja kolm punkti, mis minu arvates on erilise tähtsusega. ei ole kahtlustki selles, et Euroopa Liidu energiaturvalisust saab paremini kõik tagada just nimelt ühenduste kaudu. kui me loome energiavõrgustike vahelisi ühendusi, siis on kõikidel liikmesriikidel äh, võimalik omada nii-öelda reservvarustajat iga energiaallika osas, see puudutab äh, muuhulgas maagaasi. veel üks oluline punkt, mille tõstatasid mitmed kõnelejad, tegemist on vajadusega oluliselt äh, tõhustada meie energiakasutust. seda ütlen ma sellepärast, et endise Varssavi pakti pooled on just nimelt need, kus tööstussektor tarbib väga palju energiat. energiatõhususe suurendamine tähendab ka seda, et energiaturvalisus kasvab, tarbimine väheneb, siis väheneb ka vajadus lisaenergiaallikate järele. minu viimane märkus on seotud tuumaenergia tulevikuga. kahtlemata on tuumaenergia oluliseks osaks Euroopa energiasektoris kahekümne esimesel sajandil, kuid siiski ähm, tuleneb sellest ka kolm probleemi. kui me ehitame rohkem tuumaelektrijaamu, siis see ei taga meile ilmtingimata suuremat energiaturvalisust, sellepärast et Bulgaarias sõltume meie äh, enamasti ühest ainsast riigist oma energia tootmise osas, nii et kui me nüüd äh, tööt-, ehitame uue tuumaelektrijaama, mis sõltub toorainest, mis tuleb täpselt samast riigist, siis tegelikult ei paranda see meie olukorda sugugi kolmandaks, tuumaenergia tuleneb ju fossiilallikatest, tegemist on uraaniga, mis on ju, mis ju samuti ammendub ühel hetkel samamoodi nagu ähm, kivisüsi ja nafta. ja veel üks märkus nüüd, mida kõik, iga liikmesriik teeb tuumajäätmetega ja tuumakütusega? kas liikmesriigid, kes tahavad äh, ehitada tuumaelektrijaamu, on valmis ka äh, tuumajäätmete mm, säilitamisega oma territooriumil, sest et kui lihtsalt äh, piirdutakse tuumajäätmete eksportimisega teistesse riikidesse, siis tegelikult see loob samasuguse sõltuvuse nagu siis, kui me impordime naftat, sest et kui ekspordime oma jäätmeid teise liikmesriiki, siis alati võib see liikmesriik loobuda sellest. mul on veel kaks kõnelejat. kuna härra Pise on juba sõna võtnud, siis anname sõna kohe raportöörile, sellepärast et mitmeid küsimusi on siin täna esitatud ja ta tahaks kindlasti piisavalt aega selleks, et neile vastata. nii et äh, härra Gert Wolf äh, Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteest ja viimaseks kõnelejaks siis äh, härra Žambise, kas oleme sellega nõus? nii et nüüd sõna härra Gert Wurfil. proua esinaine ja ma asun siin ma sooviksin Euroopa Majanduse Sotsiaalkomitee esindajana esitada ka omapoolsed äh, märkused selle aruteluga seoses. kui me räägime seniste fossiilsete energiakandjate asendamisest, siis mainime taastuvenergiaallikaid, aga ka tuumaenergiat põhiliselt keskendume me elektri tootmise tehnoloogiale, aga Euroopas äh, ei ole kõige suurem vajadus mitte elektri järgi, olgugi et see on ka väga oluline sektor, vaid äh, väga tähtsad on äh, küte, transport, süsi ja nii edasi. nii et äh, kui me räägime maagaasist ja naftast, äh, siis soovin äh, viidata sellele, et kõige olulisem fossiilsetest kütustest on süsi, aga ta on kõige vähem soovitav, sellepärast et toob endaga kaasa kõige rohkem süsinikdioksiidi heitmeid nüüd meil on olemas CCS tehnoloogia, süsiniku ja püüdmise sidumise tehnoloogia, see ei ole aga päris lõpuni viidud veel. tekib küsimus, et kas meil ikka on need äh, sidumise, ladustamise kohad olemas või mitte. ja me oleme silmitsi teatava dilemmaga. CCS-tehnoloogia nõuab liidet ja kui seda soovitakse rakendada suurel määral, siis me kulutame söe kallist ressurssi päris kiiresti. minu isiklik arvamus on, et seda tehnoloogiat äh, tuleb edasi arendada, sellepärast et äh, kui peaks selguma, et äh, süsi on tõesti kõige suurem äh, kliimasaaste ja siis äh, tuleb neelata alla mõrupill, investeerida CCS tehnoloogiasse, et vähem süsinikdioksiidi õhku paisata. aga kui selgub, et see siiski ei ole kõige suurem saastaja, see süsi, siis peaksime me investeerima tehnoloogiatesse mis on äh, veelgi tõhusamad kui äh, süsiniku püüdmine ja ladustamine. ja seoses söega tahan juhtida tähelepanu sellele, et äh, söevarud ju teatavasti kestavad arvatavasti kauem kui gaasi ja naftavarud. tänan, härra Wolf ja viimasena saab sõna härra Pise, palun. Merci, madame la présidente suur tänu, et mulle veel viimast korda sõna andsite. tahaksin rõhuda sellele, kui kiiresti tegelikult peame reageerima Jacques Delors'i ning härra Puuseki ettepanekule. see puudutab Euroopa Energiaühendust, nimelt äh, poliitiline aeg liigub edasi aeglaselt, samas aga mm, ettevõtjate aeg liigub kiiremini. oleme üle elanud ju väga ränga fina-, ränga finantskriisi, millist me ei olnud näinud tuhande üheksasaja kahekümne üheksandast aastast peale ja nüüd äh, silmapiiril võib-olla on juba majanduse taastumine, siin Euroopa Parlamendis räägitakse palju ka strateegiast kakskümmend kakskümmend. kui me nüüd ei ürita seda energiaühendust kiiresti ellu rakendada, ja kui me vaatame neid riike, kes on valmis seda tegema tihendatud koostöö läbi, ühesõnaga, kui nüüd see energiaühendus ikkagi ellu rakendada, siis kindlasti äh, ka vähendaks energia hindu turgudel. Then... Uh, suur tänu ja nüüd uh, annan sõna üle meie raportöörile härra Jacek Sarjus-Volskile. suur tänu, proua esinaine. teemad, mis siin täna tõstatati, neid oli palju. ja seega ma ei saa kõikidele küsimustele vastata, seega teen valikuliselt. kõigepealt meie Leedu kolleeg rõhutanud seda, kui oluline on siseturg. kõigepealt, tänase arutelu jooksul räägiti siseturust peaasjalikult äh, teises töögrupis ja keskkonnas, kolmandas töögrupis ja seega ma nendest võib-olla väga palju ei räägi, kuid seostan nad siiski tarnekindlusega. loomulikult keegi ei eita seda, kui oluline on energia ühisturg ja keegi ei arva, et see ei oleks osa ühisturust kuid minu märkus on ühtlasi ka küsimus. kas ühisturg on võimalik ilma ühtse tarnekindluseta, kas liberaliseerimine on võimalik ilma läbipaistva energiatoodete vaba liikumise, kui energiatarnekindluse tasemed on erinevad, see on kõik retooriline, need küsimused. ning ma lihtsalt viitan sellele, et need kaks asja on omavahel otseselt seotud Lord Roper, kes esitas ka mõned küsimused. kui te ütleksin, et mind jahmatas see, kui te ütlesite, et Suurbritannia ei taha rääkida energiatarnekindlusest ja nüüd, kus nafta ja gaasivarud äh, on äh, Põhjameres otsa saamas, äh, on nad rohkem valmis asjast rääkima. Charles Tannock on kohal. Charles, sa mäletad veel kindlasti, kui raske oli Briti kolleege veenda selles, et meil on selles küsimuses. mina ütleksin, et öö, äh, eile olite te rikkad, homme olete te vaesed ja need, kes täna on rikkad, on homme naftavarude osas vaesed ja see energiatarnekindluse pidev muutuv maastik, sest see jätkub veel aastakümneid, peaks meile selgelt ju ütlema, et meil on vaja ühist lähenemist, mitte individualistlikku enesekeskset äh, täna on küll räägitud siin egoismist, kuid ütlegem asjad siis välja nii, nagu nad on. me räägime, kas, äh, me räägime valikust solidaarsuse ja egoismi vahel. Lord Ropper esitas ka meile kolm küsimust. Te küsisite, kas komisjon teeb ettevalmistusi. jah, strateegia on tulemas, aga probleem seisneb selles, et ei ole tahet selle strateegia ellurakendamiseks isegi see kurikuulus äh, gaasimäärus, millele kogu aeg räägime, millest kogu aeg räägime ja mis on saja üheksakümne neljanda artikli materialiseerumine. selle esialgne mustand oli väga ambitsioonikas, kuid siis komisjon tänu liikmesriikidele tuli välja millegagi, mis oli väga vähe ambitsioonikas ja pärast nõukogu siis sai asi veel vähem ambitsioonikaks. meie tahame ambitsiooni tagasi tuua. me ei taha siin äh, küll kurja kuulutada, kuid äh, me oleme tõesti silmitsi tõsise läbikukkumisega, et lämmatatakse poliitiline tahe Euroopa Parlamendis, kuivõrd äh, liikmesriigid vähe huvi üles näitavad, nii et pikaajaline strateegia on küll kontseptsioon, aga kas see ellu jääb, ma kardan, et ei kui me ei suuda tagada piisavat poliitilist tahet. Te küsisite naftavarude kohta üheksakümmend päeva. tarnekindlus võrdlus jätkusuutlikkusega, selleks meil läheb vähemalt kahte tundi vaja ja nüüd vastaksin härra Legierile, keda kahjuks saalis pole. hea küll, lähen üle siis tagasi uuesti inglise keelele, kuivõrd teda saalis ei ole ta küsis Venemaa kohta. meie Kesk- ja Ida-Euroopast oleme juba täiesti väsinud selle asja korrutamisest ja teinekord on hea, kui Pariis sama juttu räägib. aga vaatame, mis juhtus Ukrainas ja mis on juhtunumas Valgevenes. me kaotame oma naabruskonda seal, sellepärast et energiat kasutatakse ära poliitilise relvana, see on ilmselge arvestades näiteks ka see Sevastopolis ähm, Venemaa äh, laevastiku rendilepingu pikendamist. nii et tõesti, seosed on siin ilmselged. see on minu vastus härra Legierile. ma olen nõus temaga äh, selles osas, et äh, tuuma energia on tulevikuenergia, on liikmesriike, kes seda ei taha, sakslased on äh, vastu sellele, aga samas hea meelega ostavad teie energiat, mis on tuumajaamades toodetud ja siis neil ei ole mitte mingisuguseid esteetilisi probleeme. Need energiasegud on täiesti võimalikud. nimelt energiabukett, et äh, me peame täiendama teineteist liikmesriikide vahel selle buketi kaunimaks tegemise eesmärgil. ma olen härra Lekijeviga nõus ka selles, et poliitiline tahe on äh, võtmesõna ja meie peamine puudujääk praegu. ja nagu ma aru saan, on teie seisukoht ka selles, et me peame seda Schengeni tüüpi valemil äh, katsetama, nimelt äh, siis süvendatud koostöö. ainus, mida ma kardan, on siin, et tekib vaeste ja äh, ja hädasolevate koalitsioon. Need, kellel ei ole naftat või maagaasi, need tulevad kokku. Need, kes ei ole huvitatud solidaarsusest, ei nimeta neid ära, on need, kes on praegu suhteliselt äh, hästi hakkama saanud, kellel on oma ressursid või kes aastaid tagasi olid äh, nutikad äh, tänu te koolile, ega ma siin riiki ei nimeta ära ja on investeerinud tuumaenergiasse ja on nüüd siis leidnud, et see on täielik õnnistus olnud nende riigile. või teised, kes erinevate torujuhtmetega hästi ühendatud teiste mandritega. ütelgem siis nii. nii et mõte on kena, aga kui meil ei ole neid kes oleksid selle solidaarsuse ähm, tarnijad, vaid on koalitsioonis seal need, kes seda solidaarsust vajavad, siis ma ei tea, kuidas see asi hakkab välja nägema. ja ma eristaksin ähm, siin äh, pikaajalise tarnekindluse, muidugi teadusuuringud ja äh, uued äh, energiaallikad, taastuvenergiaallikad kuuluvad sinna alla, aga see ei ole strateegia, see ei ole strateegia tänaseks, see on strateegia äh, kahekümneks, kolmekümneks aastaks, aga strateegia, mida meil praegu vaja on, lühiajalist strateegiat, millele viitas ka meie Bulgaaria või Slovaki kolleeg, ma ei mäleta kumb. et kui meie haiglad, koolid ja ühistranspordisüsteemid, tehased peavad äh, tegevuse lõpetama energiapuuduse pärast ja see on ausalt öeldes oht, mis on sarnane sõja ajal pommitamisperioodidega, seda võib täiesti kasutada selle relvana, et halvata ühe riigi tegutsemine. nii et lühikeses perspektiivis äh, nafta ja gaas on meie jaoks kõige olulisemad. maagaasi osas muidugi äh, vabandust, nafta osas meil on vähem probleeme, sest et juba praegu me saame Rotterdamis osta seda mm, nii-öelda börsiturul, aga maagaasiga on olukorrad halvemad ja geopoliitilised tagajärjed on täiesti selged, sellepärast et meie idapoolne naabruspiirkond kaob meil käest eh, lihtsalt sellepärast, et seda hilist instrumenti kasutatakse nende vastu. ja kui keegi oleks nüüd nutikas ja äh, võrdsustaks demokraatia indeksit äh, maagaasi indeksiga, siis nad näeksid, et mida demokraatlikum on riik, seda kallim on see hind, mille tuleb maagaasi eest maksta ja vastupidi, nii et see ei ole mingisugune tavaline kaup, vaid see on poliitiline instrument. ja tänase kohtumise, äh, vabandust, tänase finantskriisi kontekstis on oluline see, et minu meelest ei ole õige see, et kriisist ollakse välja saadud, tegemist on kriisi teise lainega ja majandusteadlased isegi hoiatavad kolmanda laine eest. kuid selge on see, et sellises kriisiolukorras ei suuda me tagada majanduskasvu ja töökohti luua, kui meil ei ole energiat normaalse hinna eest kättesaadaval. ja et Araabia riigid ja Venemaa naudivad monopoli seisundit Äh, me oleme hoiatanud juba sellest, et hakatakse looma maagaasi OPEC-it ja vaadake, mis nüüd siis toimub, Shell Gas, vabandust ähm,, ähm maagaasivarude leidmine Ameerikas, tarbijad maksavad kolmsada dollarit äh, kuupmeetri eest, äh, torujuhtme eest, mis on, torujuhtme maagaasi eest, mis on toodud äh, läbi torujuhtme LNG Rotterdamis müüb saja viiekümne eest, seda meie maksame seega kaks korda rohkem kui oleks vaja, see sööb meie töökohad ära ja õõnestab meie konkurentsivõimet. keegi küsis, et kes selle solidaarsuse eest maksab ära vitrot ja mida meil on vaja avaliku sektori poolt. mil iganes äh, turud äh, või liikmesriigid ei suuda iseendaga toime tulla, peaks Euroopa Liit sekkuma nii avaliku sektori halduse osas kui ka rahaliselt, nii et süsteemid, mis ei ole majanduslikult mõistlikud, tuleks kinni maksta meie ühtsest eelarvest. kui me peame varud öö, koostama, siis need, kes investeerivad, peavad selle eest saama ka tasutud. ja et kas neid peaks öö, kas nad peaksid saama siis näiteks kaheksakümmend protsenti rohkem äh, tulu, kui nad kriisiaegadel oma varud avavad. meil on vaja ühtset sellist kindlustussüsteemi. kuid enne tuleb vastata küsimusele, et kas me tahame selles osas kahtekümmet seitset eraldiseisvat poliitikat või ühtset lähenemist nii et küsimus teile ära, või vastus härra Vitro, et meil on visioon küll olemas, aga poliitilist tahet täna ei ole. kes peaks maksma? Euroopa Liit oma eelarvest. ja investeeringud, härra Pise, selleks, et äh, liikmesriigid või ettevõtted oleksid äh, piisavalt motiveeritud äh, Äh, investeerima infrastruktuuri, ladudesse ja nii edasi, seda kõike tuleb teha vastavalt turureeglitele, kuid äh, avalik sektor on see, kes peab sekkuma siis, kui turud enam ei suuda toime tulla. Nabucco ja nüüd räägin sellest, mida ütles meie Türgi kolleeg. asi on keeruline ma julgustaks äh, Türgi kolleege seostama liitumisläbirääkimisi ja osalust äh, Euroopa Liidus äh, ja solidaarsuse ülesnäitamist energiatarne osas, sest sellest võidakse valesti aru saada. ma tean, millistes valudes Türgi praegu on läbirääkimistel, kuid selliste seoste loomine, energiatarnekindluse esiletõstmine äh, ma arvan, et see Türgi huve ei teeniks täna. ja lõpetuseks, Euroopa Liidul on selge, Euroopa Parlamendil on visioon, kuid läbikokkumise uh-, oht on suur. igasugused need mõtted on head, aga praegu me oleme kaotuse äärel ja sellise häirekella löömisega ma lõpetaksin, suur tänu! You, also... suur tänu härra sarjusvolski ma tahan teid samuti tänada selle eest mis te ütlesite ja ma soovin tänada ka selle eest et mind siia kutsuti mul on tõesti suur au siin olla nii nagu paljud on juba öelnud liikmes paljud liikmesriigid on läinud oma isiklikku teed ja kui asi puudut- puudutab tuumaenergiat, siis kümne päeva pärast toimub Rootsis hääletus parlamendis, mis peabki meile ütlema, kas me hakkame minema uut teed tuumaenergia arendamisel või mitte. see mõjutab kindlasti seda, kuidas me oleme siiamaani Rootsis energiaküsimustest mõelnud, nii et ma ootan suure huviga, et teid jälle, teiega taas kohtuda ja ma soovin ka kõik need suurepärased argumendid koju Rootsi kaasa viia. suur tänu ja meeldivat õhtut!